<laughs> domnul președinte suur aitäh suur aitäh teile! meie istungjärk jätkub. panen hääletusele eilse protokolli ja vastu võetud tekstid, mis on kõik kättevaatavad, kättesaadavad, kas on äh, selle kohta kommentaare, ei ole, keegi sõna ei soovi võtta ja seetõttu on protokoll ka heaks kiidetud. mul on ka